Süüria teatavate kaitsetud elanikerühmade olukord. ja kõigepealt saavad äh, sõna resolutsioonide koostajad. härra Piilan kaheks minutiks. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wciąż nie widać poprawy sytuacji w Syrii. Austatud juhataja, aitäh. Konflikti käigus äh, Süürias on tuhanded hukkunud. me oleme näinud seda, et äh, ametivõimud on kasutanud äh, massihävitusrelvi, keemiarelva omaenda elanikkonna vastu. me peaksime oma nõuetes olema süstemaatilised, nõudma president Assadi kõrvaldamist me oleme näinud äh, ka arvukaid juhtumeid kristlaste tagakiusamisest Süürias. Ähm, džihadistid äh, on saanud mm, võimaluse äh, tõesti oma eesmärke täita, hävitades kristlikke kogukondi ähm, on õudne vaadata seda hävingut, mida on toime pandud kristlaste eh, suhtes, kurjategijad ei tohi jätta nimetuks ning selline verevalamine tuleb lõpetada. Euroopa peaks eh, selles piirkonnas edendama aktiivset diplomaatiat. Lähis-Ida ei olegi ju nii kaugel Euroopa Liidust ning meie partnerriigid, nagu näiteks eh, Türgi, on meie liitlased kes on võtnud vastu juba tohutul hulgal Süüria põgenikke. kutsun teid üles tegutsema kohe selleks, et lõpetada igasugune diskrimineerimine ja konflikt selles riigis ning äh, mul on väga kahju, et hukati isa äh, Vander Lukt, kes aitas nii paljusid inimesi Äh, homsis äh, selle kuriteo toimepanijad peavad jõudma kohtu ette. suur tänu, kolleeg Piilan, nüüd on kaheksa minutiks sõna kolleeg Velderil. aitäh, juhataja. Äh, isa Franz van der Lukt ei ole enam elavate seas, ei ole enam nende õnnetute toetajaks, kes äh, püüavad ellu jääda Homsis. ta mõrvati vaatamata äh, sellele elule, mida ta elus, see on suur kaotus Süüriale, aga see on äh, suur kaotus ka meile, Euroopale. Franz van der Luht oli sõltumatu kristlik hing ning tema analüüsist olukorrale on väga palju õppida vaatamata vägivallale ehm, nägi ta saatanliku eh, salafismi ohtu ning ma usun, et eh, osaliselt vastutavad ka eurooplased selle eest, eh, mis toimus. seda ei mainita resolutsioonis ja resolutsioonis ei tuua välja ka džihaadlikke rünnakuid Kasaabi linnale kir-, riigi kirdeosas möödunud kuul eh, mitte midagi ei räägita ka Türgi kaasatusest sealsete rünnakute puhul Armeenia kristliku elanikkonna vastu. Need, kes eh, jäid ellu tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnenda aasta genotsiidi käigus, peavad taas kord põgenema. ma usun, et me, me peaksime rahvusvahelise uurimise läbi viima Türgi rolli kohta äh, Kassaabi rünnakus ja ma usun, et Euroopa Liit peaks juhtrolli mängima siin äh, ning esitama sellise palve. Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriigis ja tihtipeale tundub, et, et, et Ankara poliitika oleks nagu tabuteema meil siin Euroopas. suur tänu, kolleeg Pelder, üheks minutiks on sõna kolleeg Posseldil. härra juhataja me mälestame täna kristlikku märtrit, Franz van der Luhti, kes äh, võitles inimõiguste eest, aga ka kõiki teisi äh, ohvreid erinevatest äh, religioonidest, kes on oma elu jätnud. meil on siin kaks D tähist. ühest või meil on siin kaks poolt, ühest, ühest küljest on inimvaenulik ning äh, Assadi režiim ja teisest küljest äärmuslikud islamistid ja nende kahe veskikivi vahel hõõrutakse puruks teised usurühmituse muuhulgas ka kristlik vähemus. meie Euroopana peame ähm, kuidagi seda dialoogi leevendama, peame eristama, kes tegelikult on vabaduse eest ja kes ainult järgivad oma eesmärki ja me peame ka toetame neid, kes on valmis rahumeelseks lahenduseks ja võimelised selleks. tahaksin tänada kolleeg Kaiserit äh, hea koostöö eest, mis puudutab äh, inimõigusi äh, Süürias ja see hea koostöö leidis oma kajastuse ka resolu-, resolutsioonis. suur tänu, kolleeg Põs-, Põsselt, proua de Kaiser, palun suur tänu, härra juhataja. neljandat korda ühe aasta jooksul on hääletusel resolutsioon Süüria kohta Genf kaks läheb, läbikukkumine, opositsiooni killustatus ja nii edasi, sellises olukorras ilmselt üks järjekordne resolutsioon mitte midagi ei muuda see, nendes kannatustes, milles elavad Süüria rahvas, aga sellegipoolest me tahame selle resolutsiooni vastu võtta, sellepärast et mitte miski ei ole hullem kui jubeduste osas vaikimine. me tahtsime seda resolutsiooni kõigepealt äh, sellepärast, et äh, viidata nende naiste ja meeste kadumine, kes on äh, Ähm, võidelnud sõnavabaduse ja mõttevabaduse eest, äh, äh, ei ole meile vastuvõetav. Äh, Süüria inimõiguste eest võitlejad, kes lahkusid oma riigist, üks nende seast on Euroopast nüüd röövitud koos tema naisega. Torgo Paulo, kellega ma kohtusin ka äh, kahe tuhande viiendal ja kahe tuhande kaheksandal aastal ise, kes tuli Euroopasse asüüli taotlema ja la-, ja pöördus tagasi Süüriasse, ka tema kohta ei ole meil mitte midagi. ma mõtlen äh, ka isa Vander Luhtile, kes jäi kritlas-, kristlaste ja Homsi moslemite juurde ilma nende vahel lõhesid looma, löömata ja ka tema hukkus. Nende nimede taga on erakordsed inimesed, kes andsid oma elu selle eest, et demokraatia ja vabaduse lootus eh, mis tärkas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ei eh, trambitaks jalge alla ja kes eh, ei tahtnud näha seda, et kohalikku rahvast lihtsalt tapetakse kuid nüüd on esile kerkinud kaks fenomeni. üks on seotud äh, konfliktile ja äh, järele kius-, tagakiusamistele, mida me näeme etniliste ja usuvähemuste suunas. seda teevad äh, nii režiim kui ka välisjõud, kes koormavad seda sõda veelgi oleks nega- äh,, eiramine, kui me ei pi-, pööraks tähelepanu sellele, mida praegu seal tehakse, see Äh, mis toimub Malulas. kui ma käisin eelmisel aastal Süürias, siis mu, kohtusin ohvrite perekondadega, kuulasin ära nende tunnistused rünnakute ja äh, mõrvamiste kohta. Äh, see piirkond on Damaskus Homsi tee peal aga väga vähe nendest räägitakse, Ramera, Kessabi äh, linn, strateegiline küll, äh, kuid mitte ainult operatiivses mõttes, äh, tegemist on kristlaste linnaga. ja teine asi, millele me oleme tunnistajaks, on terroristlike rühmituste kohalolek, kes on väga hästi rahastatud, väga hästi juhitud kuritegelike džihadistide poolt, kes võitlevad islami Äh, nime all. Nad äh, võitlevad absoluutselt kõikide vastu, kiusavad taga ja džihadisti äh, usuvõitlejad, kellega koos on opositsioon teinekord teinud ühisoperatsioone, aga kes on pidanud ka nendele oma elu ohverdama. Need terroristlikud võrgustikud lõikavad profiiti sõjakaosest ja see on äh, ähvarduseks kogu sellele piirkonnale ja ka Euroopale. ja eh, nende rahastamine on tõesti eh, väga küsitav, kõik kannatavad eh, sõja all. ükskõik millisest, millise päritoluga nad on ja ükskõik mida nad usuvad, on meie kohustus, aga ka Süüria valitsuse ja terve rahvusvahelise üldsuse kohustus neid inimesi kaitsta. lubage, proua vabandust, härra juhataja, tänada siin neljapäeva pärastlõunal kolleege, kes äh, on täna siin saalis äh, sellel väga olulisel hetkel. see on võimalus alati neljapäeva õhtuti või pärastlõunati pigem äh, siin ehitada sildu fraktsioonide vahel ja eriti hea meel on mul teie juhtimise all, härra juhataja, täna siin saalis olla. suur tänu, proua de Kaisa, kaheks minutiks on sõna kolleeg Šakl. aitäh, juhataja, volinik, kolleegid väga ähm, mm, raske on lõpetada arutelusid inimõiguste osas vaid resolutsiooniga, meil on vaja palju enamat kontrast selle õuduse vahel, mis toimub koha peal ja, ja meie saali vahel või peaks olema äh, nii-öelda mm, äratuskellaks meile kõigile selle kohta, kui palju on vaja meil kõigil teha selleks, et inimõigusi kaitsta. enamus äh, Euroopa Liidu elanikke soovivad miljardit Euroopa Liidu eeskätt selleks, et kaitsta inimõigusi. üle kuue poole miljoni inimest on äh, sisemiselt ümber asustatud, miljoneid pagulasi on naaberriikides, äh, sadu tuhandeid on hukatud õudus, mida meil veel on vaja selleks, et olla veendunud, tänasel päeval me keskendume vähemustele ja nende haavatavale olukorrale, usuvähemustele, aga ka naistele ja lastele, kes äh, ebaproportsionaalselt kannatavad kes on jäänud džihaadi äärmuslaste ja mõrvaliku režiimi vahele. tahaksin avaldada eh, kaastunnet eh, isa Franz van der Luhti eh, mõrva pärast inimõiguste kaitsjad, kodanikuühiskonna aktivistid on jätkuvalt selle kohutava kriisi ohvriteks. Razan Zaitune Saharovi auhinna saaja mõrvati e, neli kuud tagasi koos oma kaaslastega. E, Assadi režiim on kasutanud e, usu lahknevusi oma poliitika edendamiseks. me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, et ei tohi lasta lõheneda rühmadel usu põhjal, vaid tuleb võtta aluseks vabadus, julgeolek, võrdsus ning ähm, sõnaõigus kui kõige alus. Mm, rahu tagamiseks peavad olema kaasatud kõik, sealhulgas ka Iraan, Pärsia lahe riigid, Venemaa, et tõesti tekiks Süüria, kus kõik inimesed saavad elada vabalt, aga sinna on veel pikk tee. suur tänu, proua Šaake, nüüd on sõna kaheks minutiks äh, kolleeg Sotrin. Realidade äh, já várias aitäh, juhataja. tõepoolest, viimase aasta jooksul me oleme mitmeid resolutsioone vastu võtnud Süüria kohta ja kui me räägime kõige haavatavamatest kogukondadest, siis see ei tähenda seda, et, et meile läheks korda teised Süüria elanikud, nad on kõik täna ohus ja vajavad palju abi kolm miljonit äh, süürlast on äh, põgenenud äh, Süüriast naaberriikidesse ja me peame küsima, mida Euroopa saab teha või võib tekkida küsimus, mis Euroopal sellega kõigega pistmist on. minule teeb muret kurdi vähemuse Palestiinas, kõik vähemused väärivad toetust, mm, aga kurdi kogukond, kes elab Türgi, Iraagi, Süüria piiril vajab äh, koheselt humanitaarabi tänu nende hetkeolukorrale, eripäradele, kutsume üles äh, austama kõikide vähemuste õigusi Süürias. ja riigis on pool miljonit äh, palestiinlast, kes olid pagulased Süürias ja nüüd nad on pidanud lahkuma ka Süüriast, otsima äh, Äh, pelgupaika naaberriikidest, paljud nendest on jõudnud äh, Liibanoni äh, ja pagulaste hulgas ei ole mitte ainult palestiinlased ka, vaid ka süürlased Liibanonis. see kõik tähendab seda, et Euroopa peab andma humanitaarabi, Euroopa on andnud humanitaarabi, aga humanitaarabi ei ole alati jõudnud kohale seda seetõttu, et on olnud vajakajäämisi poliitilises soovis ja ka on lähtutud sellest, mis on olnud äh, mugav, näiteks Amuki äh, pagulaslaagris, äh, kus on võetud vastu Palestiina põgenikud Liibanin, Liibanonis, on palestiinlased suletud oma laagrisse ja ühelt poolt võitleb nende vastu valitsus ja, ja need, nad on ümbritsetud äh, opositsiooni poolt. proua Flotre suur tänu, nagu ta ütles, nagu öeldi, täna ei olegi äh, pärast seda, kui Assad ja tema režiim otsustas lõpule minna ja vahendeid valimata äh, lämmatada demokraatia allikad oma äh, ühiskonnas, pole seal ühtegi sellist kogukonda, kes ei oleks haavatav. tegemist on vägivalla nõiaringiga, mis on ettekujutamatu. miljonid ja miljonid inimesed, kes on sisepõgenikud, kes on välja rännanud seda viiskümmend tuhat inimest hukkunud. Assad äh, on võtnud haiglad, koolid, äh, matuserongid äh, ja, ja nii edasi oma rünnakute sihiks. me näeme keemiarelva kasutamist, massiivseid rünnakuid inimeste vastu keemiarelvadega selleks, et nii palju kui võimalik laastada ja teha laastustööd, tekitada uskumatult jubedaid äh, haavu inimestele Aleppos. rahvusvaheline üldsus on äh, näinud piinamist ja sõjarelva, selle kasutamist sõjarelvana. Äh, Assaadi masin on tapamasin sellise sõja metsikus ohutab, ohustab absoluutselt kogu, kõiki kogukondi, neid äh, loomulikult äh, ohustab ka paramilitarist terroristlike äh,, usuvaenulike äh, džihadistlike äh, grupeeringute levik selles piirkonnas, palestiinlased, armeenlased, süü-, assüürlased, äh, türklased, alaviidid, kritlased, kõik need kogukonnad äh, on jäänud kaitseta, nad saavad kaitset ainult vabas Süürias, demokraatlikus Süürias, Äh, Süürias, kes oma mitmekesisust äh, tunnustab, äh, mida saab teha täna Euroopa? kas meil on muud äh, valikud, kui koondada kõik oma jõud äh, vaatamata oma nõrkustele ja toetada demokraatlikku opositsiooni, ka sellel on nõrkuseid, kui nad teevad kõik selleks, et äh, baasteenuseid tagada riigis. suur tänu, kolleeg Flootre, võetakse kõnelejalt ära mikrofon nimelt ja järgmisena saab sõna üheks minutiks kolleeg Essaia. suur tänu, härra juhataja Euroopa on viimasel ajal pööranud oma peamise tähelepanu Ukrainale, kuid on väga oluline, et inimõiguste debattides räägime me ka sellest jahmatavast Süüria kriisist, mis jätkub ja jätkub ja jätkub ehm, neljapäevasel pärastlõunal praegu kristlased vahetult enne lihavõtteid kogunevad äh, jumalateenistusteks, äh, nemad saavad seda teha, aga Süürias äh, ja ka mujal on kristlased pideva rünnaku ja survestamise all. paljud ütlesid siin seda, et me ei ähm, äh, pööra tähelepanu üheltki usuvähemuselt. Human Rights Watch on viidanud sellele, kuidas Süüria režiim praegu äh, humanitaarabi äh, takistab, näiteks Palas-Salami laagris ja taolistes teistes laagrites on miljon inimest äh, peaaegu, kes on Alepost põgenenud ja Süüria valitsus ei ole lubanud piiriülest abi äh, isegi nendes piirkondades, mis ei ole nende kontrolli all. suur tänu, kolleeg Essa ja üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Rebo austatud ähm, härra juhataja, jätkuv vägivaldne konflikt Süürias on viinud humanitaarkatastroofini, mille taolist ei ole me näinud lähiajaloos Süüria elanikkond koosneb paljudest erinevatest äh, usku, uskudest ja eriti haavatavas olukorras on paljud usuvähemused. Süüria, nii nagu ka Euroopa Liit, on väljana kasvanud äh, mitmekesisusest ja ühinenud oma mitmekesisuses me näeme kultuuride ja uskumuste kogumit, see on äh, rikkus, mida me kõik peame alal hoidma. poliitilised ja usujuhid kannavad kohustust astuda vastu terrorismile ja äärmuslikkusele ja edendada äh, vastastikust austust. Euroopa Liit peab näitama seda, et äh, nad ei tee ainult suuga suurt linna. kõik meie sõnad on tühjad, kui selle taga ei ole tegusid kuigi rahvusvaheline üldsus ei saa praegu äh, kodusõda Süürias äh, lõpetada, peame me siiski reageerima inimeste kannatustele, sellepärast et ainult inimlikult saab neid kannatusi leevendada. suur tänu, kolleeg Rebo ja järgmisena saab kaheks minutiks kolleeg Bilbao. Gracias, presidente. ciento cincuenta mil víctimas mortales. suur tänu, härra juhataja paljud tapetud miljonid põgenikud, etnilised, usulised vähemused, kes on ohus, tohutu hulk Palestiina põgenikke, paljud naised ja, ja lapsed, kes on põgenenud, kes peavad kannatama seksuaalseid rünnakuid juba kahe tuhande üheteistkümnendast aastast saadik. tuhanded noh, lapsed ei saa koolis käia, toimuvad äh, usurünnakud äh, inimröövid, selline on olukord praegu Süürias. Assadi režiim äh, ühelt poolt ja äärmuslikud rühmitused teiselt poolt on vaja dialoogi erinevate poolte vahel kurjategijad tuleb kohtu ette tuua on selge, et tuleb sekkuda poliitiliselt, et selliseid äh, katastroofe ennetada. dialoog, äh, mitmekesisuse, pluralismi aktsepteerimine on äärmiselt oluline meenub üks äh, teine dramaatiline olukord, nimelt Baski noored suur tänu, kolleeg Bilbao Barandika ja sõna on kolleeg Luudel. suur tänu, juhataja. ma pean väga oluliseks ja õigeks, et me eh, täna räägime olukorrast Süüriast väga mitmekülgselt ja eelkõnelejate sõnavõtud näitavad, et eh, meil on siin ehm, üsna ühised eh, vaated. olukord on paljudes paikades äärmiselt kriitiline, kuid ma tahaksin ka välja tuua, et äh, on, äh, on ka lootust. kurdi piirkonnad Süürias on suutnud vägivallale veidigi vastu astuda, on suutnud üles ehitada demokraatliku põhistruktuuri ja sellepärast on äh, miljoni süürlasega neisse piirkondadesse põgenenud, kuid need piirkonnad on ähm, suletud, sinna ei jõua humanitaarabi, seda ei tohi me lubada, need eelkõige just Türgi kui Euroopa Liidu kandidaatriigina peab avama oma piirid, laskma läbi humanitaarabi. see oleks minu äh, palve või üleskutse Türgi valitsusele, aitäh. suur tänu, kolleeg Luude. see on sõna üheks minutiks kolleeg Griffinil austatud president, vähemuste ja pagulaste häda Süürias on tõesti kohutav, aga kelle eest nad on põgenenud? möödunud suvel käisin kaks korda Süürias ning olen saatnud kirja ka Süüria valitsusele eh, pommitamise kohta, eh, mis oleks veelgi rohkem ohvreid kaasa toonud. kohtusin seal eh, kristlastega, leviitidega, moslemitega väga paljud neist on sunnitud lahkuma kodudest äh, islamiterroristide poolt. Euroopa Liit äh, ei ole teinud palju, et neid aidata. kui te tõesti äh, hoolite süürlastest, siis tuleb lõpetada džihadistide relv, relvastamine ning Saudi Araabia ning Katar teevad seda samamoodi, rahastavad kõrilõikajaid islamist, kelle eest miljonid on pidanud põgenema. kolleeg Griffin. suur tänu, kolleeg Griffin, sõna on kolleeg Stasnil üheks minutiks. aitäh, juhataja. mina toetan tugevalt resolutsiooni ning kõigi, kõiki rahvusvahelise kogukonna jõupingutusi leidmaks lahendus sellele õudsele olukorrale, mis praegu on Süürias selle konflikti mõlemad pooled on toime pannud kuritegusid, ohvriks on sattunud miljonid inimesed. igal nädalal üle tuhande inimese e, peab lahkuma kodudest, miljoneid on neid juba lahkunud e, oma kodudest, tegemist on suure humanitaarkriisiga, millest on saamas kaasaja üks suuremaid katastroofe Eh, oh-, ohus on kõik, kõik isikud, eh, kõikide usuvähemuste e-, esindajad, sealhulgas ka kristlased. olukorra lahendamiseks eh, tuleb leida Süüria poolt juhitud demokraatlik lahendus, mida tugevalt toetaks rahvusvaheline kogukond. loomulikult kohtu ette peavad jõudma kõik, kes on konflikti käigus õudusi toime pannud, aitäh suur tänu, kolleeg Štasni, kolleeg Sõnišin. aitäh, juhataja. me mõistame hukka rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise ning inimõiguste rikkumised Süürias ning vägivalla etniliste ning usuliste vähemuste vastu tegemist on väga keerulise olukorraga ning seetõttu tuleb meil püüda leida lahendus ning lahenduse leidmisel tuleb kaasata kõik osapooled. võrdsed võimalused tuleb tagada kõikidele kodanikele, sõltumata nende usust või rahvusest, ka naiste õiguse tuleb välja tuua. meie poliitika Süüria suunas peab olema väga range tuleb hukka mõista igasugune vägivald naiste, laste vastu. me peame jätkuvalt äh, andma humanitaarabi ning äh, samuti tahaksin veel kord rõhutada seda, et äh, me peaksime selle asja avama ka rahvusvahelises kriminaalkohtus. suur tänu, kolleeg Senešin tuleme vaba mikrofoni vooru juurde, aga siin on äh, poole rohkem sõnavõttu, kui meil tegelikult aega on. ja palun, kolleeg. kõik meie püüdlused, ütleb härra Grzib, et Süüria kriisi leevendada on olnud tulem-, on jäänud tulemusteta, peaaegu pool Süüria elanikkonnast on sisepagulased. see tähendab, et demokraatlikud riigid peavad kuidagi reageerima. vähemusi kiusatakse taga ja eelkõige kristlasi me peame kutsuma üles rahvusvahelist üldsust neid vähemusi kaitsma, kui me ootame, kuni konflikt on möödunud, siis ei ole enam ühtegi vähemust alles, keda üldse kaitsta. näiteks äh, Armeenia vähemus, ma käisin ka Süürias, tegemist on kogukonnaga, mis koosneb äh, umbes äh, kahe tuhande viiesajast inimesest, kes räägib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 kurb meel selle üle, kuidas Euroopa Liit käib ümber Süüria olukorraga. Euroopa Liit ei ole iseendale truuks jäänud, me teame, et Euroopa Liit on äh, kujunenud välja kui liikmesriigide esindaja, inimõiguste kaitsja. ma olen teadlik äh, sellest, et olukord on väga keerukas, väga dramaatiline, üle kümne tuhande 000 hukkunu, palju erinevaid äh, konflikte, seal tegutseb Hezbollah terrorirühmitus, rahu on ohus Lähis-Idas, usuvähemused ja rahvusvähemused on ohus ja sellepärast äh, sooviks mina, et Euroopa Liit teeks suuremaid jõupingutusi. ma arvan, et Euroopa Liit peaks palju tugevamalt äh, võitlema inimõiguste eest. ma ei ole järgmise parlamendi koosseisu äh, liige, aga ma tõesti kutsuksin kõiki üles veelgi tugevamalt võitlema inimõigustest. suur tänu, palun kolleeg Sonik ja ähm, palun teie mõistmist, et rohkem äh, keegi sõna ei saa. suur tänu, härra juhataja möödunud kuude jooksul oleme näinud üha rohkem islami äärmuslasi ründamas usuvähemusi Süürias. on toimunud vägivallaakte, seksuaalseid rünnakuid naiste vastu, ka laste vastu, samuti on äh, hukatud ajakirjanikke ja erinevate äh, usuvähemuste esindajaid, ma kutsun kõiki üles, kutsun Süüria ametivõime üles neid inimesi kaitsma. ja tahan ka ära märkida, et see konflikt on eskaleerumas. praegune ohvrite olukord näitab, et tegemist ei ole ainult poliitilise sõjaga, vaid sellel on ka etniline ja usuline mõõde, mis on viinud paljude süütute inimeste kannatusteni suur tänu, kolleeg Sonik. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja arutelu lõpuks annan sõna volinik Almuniale. aitäh, austatud president, austatud parlamendisaadikud. Ehm, komisjon äh, Süüria resolutsiooni küsimuses Äh, on äh, tegemas kõik, et kaitsta kõige haavatavamaid elanikkonnarühmi Süürias. olukord on jätkuvalt raske, käib äh, vägivaldne kodusõda. rahvusvaheline kogukond ähm, on väga selged tingimused sätestanud Genf kaks läbirääkimiste jätkamiseks, aga tundub, et valmistatakse president Assadi valimisteks. nõukogu möödunud esmaspäeval ütles väga tugevalt, et sellised valimised oleks demokraatia paroodia ja ei oma mingit usaldusväärsust. samas on äh, vägivald, on vägivald jätkunud äh, radikaalsete jõudude poolt, äh, on pandud toime terroriakte kõige haavatavamate ähm, elanikkonnarühmade vastu kõrge esindaja proua Ashton on korduvalt äh, kutsunud üles äh, võitlejaid äh, lahkuma Süüriast ning palunud ka vägivalla toetajatel toetamine lõpetada. selline toetus muudab olukorra koha peal veelgi raskemaks ja ei aita leida kõiki osapooli hõlmavat lahendust. me kutsume üles kõiki osapooli äh, jätkama poliitilist äh, protsessi selleks, et äh, Süüria olukord ei jätkuks nii nagu seni. tuleb äh, pakkuda abi Süüria rahvale, Euroopa Liit on olnud siin eesrinnas, andes humanitaarabi. ja nüüd, kui meil on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon pagulaste, sealhulgas palestiinlaste toetamise kohta, aitamise kohta naaberriikides, annab võimaluse eh, pakkuda põhiabi, mida on väga vaja. Eh, tuleb jätkuvalt pöörata tähelepanu kõige haavatavamate elanikkonnarühmade abistamisele, nendele, kes on põgenikelaagrites, eh, naiste, laste, usuvähemuste, sealhulgas kristlaste abistamist, nii nagu Välisasjade Nõukogu es-, esmaspäeval ütles, on tõesti eh, põhiabi suunatud nendele. Eh, asepresident Ashton eh, on samuti väljendanud hukkamõistu selles suhtes, et mõrvatud on isa Vandel Luht, tegemist oli julge mehega, kes on väga paljusid homsis aidanud paljud inimesed on äh, röövitud, on jäänud äh, kadunuks äh, ja röövijateks on tihtipeale olnud Al-Qaidaga seotud rühmitused. kadunud on just need, kes on julgelt seisnud inimõiguste eest, kõik need eest, kes on toime pannud inimsusevastased teod, peavad saama karistuse suur tänu, härra volinik Almunia. arutelu lõpetuseks äh, esitati seitse resolutsiooni ettepanekut, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub pärast järgmise arutelu lõppu. järgmine päevakorrapunkt, resolutsioon olukorra kohta Põhja-Koreas ja nagu ikka, alustavad resolutsiooni koostajad, härra Piilan kaheks minutiks.